puudutavate riskidega on päevakorrast maha võetud. kui kommentaare ei ole, siis see on heaks kiidetud. järgmine päevakorrapunkt eh, tegelikult eh, ongi komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitiku kõrge esindaja Varro Ashtoni avaldus olukorrast Egiptuses me vaba mikrofoni ka selles äh, arutelus ei ole ja seega kõigepealt äh, teeb otsa lahti nõukogu poolt härra Leškevitšis ja ta võtab sõna ka komisjoni asepresidendi ja välisasjade kõrge esindaja proua Ashtoni nimel. härra Leškevitšis, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. isegi sel hetkel, kui me siin seda teemat arutame on dramaatilised sündmused aset leidmas Egiptuse pealinnas. see on meie kõigi jaoks hetk kutsuda üles osapooli vältima vägivalda ja vältida pingete suurenemist ning otsida lahendust kriisile dialoogi kaudu president, lugupeetud parlamendiliikmed, see on tõesti kriitiline hetk ja äh, tarvis on saata sõnum, mis toetab demokraatlikku üleminekut. üksnes äh, demokraatia juurde tagasipöördumine aitab äh, kriisi vältida kõrge esindaja proua Ashton äh, täna hommikul kutsus üles pooli äh, hoiduma vägivallast ja püüda lahendada olukorda dialoogi kaudu. nagu kõrge esindaja on Araabia kevade algusest alates rõhutanud äh,, demokraatia ei tähenda vaid valimisi ja enamust, vaid see tähendab ka aktiivset kodanikuühiskonda, inimõigustest ja põhiõigustest ja vabadustest kinnipidamist, sealhulgas sõnavabadus. demokraatia tähendab ka kodanike ärakuulamist ja äh, kompromisside tegemist, tagamaks, et äh, kuulda võetakse kõikide kodanike häält, mitte ainult enamuse häält. me tunneme sügavat muret, et demonstratsioonid muutuvad järjest vägivaldsemaks ja paljud inimesed eh, saavad vigastada ja surma. Eh, seksuaalvägivald naissoost protestijate suhtes on samuti väga murettekitav. kõrge esindaja oli eelmine nädal Egiptuses ja arutas olukorda nii presidendi kui ka opositsiooniga ja saatis väga selge sõnumi. algusest peale me oleme leidnud, et revolutsioon kuulub äh, Egiptuse rahvale ja äh, rahva soove ja eesmärke tuleb arvesse võtta. meie omalt poolt kõikidel tasanditel jätkuvalt rõhutame, et äh, Egiptuse rahva häält peab kuulda võtma. Egiptuse jaoks kõige suuremaks ohuks ongi poliitilise süsteemi polariseerumine miljonid protestijad on tulnud tänavale ja nõudnud president Morsi tagasiastumist ja ennetähtaegsete valimiste korraldamist. ja väiksemad protestid on aset leidnud ka mõningates äh, provintsikeskustes. vaid äh, mõni aasta tagasi Mohammed Morsi moslemi äh, vennaskonnast sai Egiptuses esimeseks demokraatlikult valitud presidendiks ja rahvusvaheline üldsus tervitas äh, president Morsit ja ta kuulutas ennast koheselt kõikide egiptlaste esindajaks. oleme toetanud ähm, demokraatlikke äh, üleminekuid ja on toimunud kohtumised Kairos presidendi ja opositsiooniga, et tõsta usaldusväärsust ja leida ühisnimetajad majanduspoliitilistes küsimustes. kõik on nõustunud, et tarvis on üksteisega rääkida, aga ei ole suudetud seda teha. Euroopa Liit on olnud ka väga aktiivne inimõiguste toetamisel Egiptuses. hiljuti välismaiste vabaühenduste esindajate süüdimõistmine ja vangipanek Egiptuses on seepärast väga murettekitav miks ta ülemvolinik äh, Roos on samuti käinud Egiptuses ja Euroopa Liit on omalt poolt välja pakkunud äh, vabaühenduste alase seadusandluse koostamisel abi mitmed äh, soovitused, mis on tehtud, on leidnud arvesse võetud. aga endiselt on tarvis tegeleda mõningate problemaatiliste sätetega, mis puudutab neljakümne kolme vabanduse esindaja süüdimõistmist Egiptuse võimud on öelnud, et nad ootavad poliitiliselt sobivat aega selle küsimuse lahendamiseks, aga see tekib usaldamatust. paljud egiptlased leiavad, et olukord on praegu hullem kui enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat avalikud teenused äh, on halvenemas, äh, on elektrikatkestused, äh, kütuse puudujääk. Euroopa Liit toetab egiptlasi üleminekuprotsessi edukal lõpule viimisel, aga Egiptus peab ka ise aitama meil ennast aidata, et saavutada poliitilist stabiilsust selles riigis et materialiseeruks meie suur äh, majandusabi. ma arvan, et äh, selleks äh, minu poolt piisab, suur tänu tähelepanu eest ja nagu ma alguses ütlesin, olukord Egiptuses areneb väga dramaatiliselt ja nagu ma samuti alguses ütlesin, praegu on hetk, kus me kõik peaksime üles kutsuma osapooli vägivalda vältima ja pingete suurenemist vältima. aitäh, härra Leškevitšus. nüüd äh, kuulame ära fraktsioonide esindajad ja kõigepealt kolmeks minutiks ära Salafranca Rahvapartei poolt secretario general. aitäh, lugupeetud äh, minister, lugupeetud volinik. Äh, praegu on tõesti dramaatilised hetked Egiptuses, me saame järjest äh, ärevamaid sõnumeid. napilt tund aega tagasi lõppes ultimaatumi tähtaeg, mille armee oli valitsusele esitanud, tegemist on tõesti tugeva polariseerumisega, vägivaldsed sündmused toimuvad, inimesed on hukkunud ja Egiptus on tõesti suures majanduslikus ja sotsiaalses kriisis. poliitiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt vaadates on Egiptus tõepoolest ummikus ja millise sõnumi võiksime meie Euroopa Parlamendina edastada sellisel hetkel? Es-, esiteks üleskutse ja sõnum äh, olla rahulikud äh, mm, ja mõistlikud selleks, et äh, sellest olukorrast üle saada. teiseks, et rahva häält tuleb kuulda võtta kaasava dialoogi raames. ei saa mingeid protsesse alustada ilma konsensuseta ning konsensus äh, tuleb tagada äh, sellise äh, põhiseaduse alusel, mis tagab kõigile kodanikele õigused, õigusriigi, jõudude lahususe, demokraatlikud valimised ja loomulikult ka vähemustega arvestamisega. ning president peab koostama tegevuskava on juba räägitud ka ühtsest valitsusest, põhiseaduse reformist ja valimissüsteemi reformist, et äh, oleks võimalikult kiiresti võimalik läbi viia valimisi. Egiptus on suur riik ja sümboolne riik äh, Araabia maailma jaoks ning äärmiselt oluline Lähis-Ida rahvusprotsessi jaoks. tegemist on äh, protsessiga, mis praegu on väga kriitilises olukorras Süüria olukorra tõttu ning Egiptus on tõesti väga oluline osapool selles protsessis. me ei saa lubada Egiptuses olukorra destabiliseerumist. Egiptus peab leidma oma tee, oma kursi ja Euroopa Liit peab olema valmis äh, toetama rahu, algatusi ja toetama rahu ja äh, ühtsust aitäh ning äh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua de Kaiser. aitäh, härra juhataja. ja nüüd äh, jõuproov on alanud just nimelt sel hetkel, kui ma teiega räägin äh, armee ja Mohammed Morsi valitsuse vahel. ma tahaksin meelde tuletada, et me toetame Egiptuse rahvast, kes kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võitles selle eest, et neil oleks rohkem vabadust, rohkem väärikust ning et neile oleks tagatud ka majanduslik äh, äh, edu. president Mursi valiti demokraatlikult äh, legitiimsetel valimistel. tal ei ei ole õnnestunud anda rahvale seda, mida rahvas ootas, aga lahendused ei saa tulla armee kaudu ja praegusel hetkel, kus äh, ma teiega, teile kõnet pean, on praegu Egiptuse tänavatel tankid, okupeeritakse ringhäälingut ja praegu meie räägime rahumeelsest üleminekust. kui, ma tahaksin rõhutada, et äh, härra Mursi valiti demokraatlikult, aga ta on äh, mingites asjades ebaõnnestunud ning äh, me peame üritama kõike seda, mis ei ole õnnestunud tekstiilitööstuse kaotus ja Egiptuse vä-, vä-, äringu äh, väärtuse langus, neid kõiki asju tuleb arvesse võtta äh, ka uute laenude puhul, aga mis puudutab inimõigusi ja põhiseadust, tuletage endale näiteks meelde seda kiirustatud läbi viidud referendumit, tuletage meelde, mida me ütlesime selle põsi-, põhiseaduse kohta, mis ei taga mingeid õigusi meie poolt äh, on äh, olnud inimõiguste osas vajakajäämisi, mille, millele me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud ja see on äärmiselt ohtlik ka tulevikus. Äh, vaja on võib-olla uusi valimisi, rahvas peab otsustama, aga vaja on seda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lubadused, mis puudutavad demokraatiat ja inimõigusi, et neist peetaks kinni. Euro-, Egiptuses ei ole rahu ega demokraatlikku üleminekut, kui äh, neist lubadustest kinni ei peeta. proua Ashtonil on priviligeeritud suhted Egiptuse valitsusega. me lootsime eelmise aasta novembris, et äh, ta vähemalt äh, jõuab äh, fotole, kus olid äh, proua Clinton ja Mohammed Mursi. me soovime, et proua Ashton kasutaks ära oma suhteid selleks, et mängida vahendaja rolli Euroopa Liit, kes teeb niivõrd palju selleks, et toetada demokraatlikku üleminekut Araabia riikides, ei tohi ju välja jätta, kui äh, tehakse pilte osalistega. ma olen kindel, et proua Ashton on vägagi kompetentne, suudab seda rolli täita väga hästi. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Šaake. suur tänu, juhataja täna praegu äh, tulvavad Egiptuse kodanikud tänavatele suuremas meeleavalduses kui kunagi varem, olukord on väga pingeline. valitsus ei tohiks ässitada inimesi enda vastu, vägivaldseid kokkupõrkeid peaks vältima, kuigi president Morsi või igasugune muu valitsus peale Mubaraki diktaatorlust oleks pidanud silmitsi seisma suurte väljakutsetega demokraatia teel on inimõiguste vähemuste piiramine, kodanikuühiskonna piiramine ja ja toidu ja kütusekriisi vältimine viinud äh, olukorda, mis on väljakannatamatu. Morsi on kaotanud austuse, mis tal varem oli paljude egiptlaste silmis ja julgustav on see, et nii paljud egiptlased, egiptlased ütlevad äh, ära sellest diktaatorlusest, nad otsivad vabadust kõikidele egiptlastele, demokraatia on enam kui üks ini-, üks mees, üks hääl, Euroopa Liit peab hakkama tegutsema. senini Äh, ei ole ära suudetud mitte midagi, tegemist on tühjade sõnakõlksudega, me ei tohiks korrata varasemaid äh, vigu, me peaksime pöörduma Egiptuse kodanike poole tugevamalt, me peaksime pakkuma neile rohkem abi selleks, et vältida vägivalda, äh, innustada kaasavat demokraatiat ja vabu valimisi õigusriigile tuginevat riiki ja läbi viima kõiki vajalikke reforme, samas äh, äh, kinni pidades kõikide egiptlaste õigustest, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et pakkuda demokraatlikku perspektiivi Egiptuse noorte, noorele põlvkonnale ja kes vaatavad Egipt-, äh, Euroopa poole, me ei tohi ebaõnnestuda. aitäh! aitäh, proua Škage ja nüüd roheliste äh, nimel kaks minutit Eh, proua Sargentini. aitäh, lugupeetud juhataja pärast eh, president Mursi ametisse astumist eh, võtsin ma Äh, ette selle, et ma soovisin teda siia kutsuda, siia saali ja kahjuks ei ole see veel äh, aset leidnud, aga võttes arvesse viimaseid sündmusi, ma arvan, et äh, seda ka ei toimu. sellest on väga kahju, sest me oleks võib-olla saanud temaga väga head arutelu pidada, võib-olla nii, nagu meil oli eile arutelu Ungari peaministrina peaministriga. Ur-, Morsi ei näidanud, et ta oleks väga demokraatlik, ta võttis endale eraldi pädevusi, ta kehtestas väga range vabaühenduste seaduse ja äh, piiras äh, usuvabadust, me olime, käisime Kairos, äh, meie Egiptuse rakkerühmaga me oleme alati üritanud Egiptust aidata, aidata Egiptuse demokraatiat ja praegu ei ole hetk neid vahendeid neile anda, aga need peavad jääma meie käsutusse. me peame nüüd reageerima, see, mis praegu Kairos toimub, see surve uute valimiste korraldamiseks ja ähm, presidendi ametikoha tugevdamine, me peame järgima, jälgima seda, mis seal toimub kogu aeg, sest äh, salafistid äh, olid valimistel ähm, teine partei ja millisesse suunda lähevad nüüd need, kes on Mursis pettunud, vahel jääb mulje, et äh, parlament äh, arvab, et äh, kõigist saab liberaalide internatsionaali liige, aga võib juhtuda nii, et konservatiivide ideed võtavad võimust, et see ei tähenda midagi head naistele ja vähemustele need, kes on öelnud, et äh, hoidkem äh, oma raha praegu Egiptusest kaugemal ähm, sidugem äh, vahendite andmine nõudmistega, seda me teeme juba on, ammu, aga kõik, me peame aru saama sellest, et demokraatias ei valita mm, presidenti relvadega ja armeega aitäh ja nüüd kaheks minutiks saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Tänak. suur tänu, me peame Egiptuse olukorra tõsidusele tähelepanu pöörama tund-tunnilt ähm, areneb olukord kriitiliselt, kui äh, sõjaväe poolt kehtestatud tähtaeg läheneb. me peame kasutama seda võimalust ja pakkuma Egiptust, äh, miljonitele egiptlastele oma toetust, kes ei ole kaotanud lootust äh, demokraatiale nende aastakümnete diktaatorluse all ja peale Egiptuse Araabia kevadet. nüüd peale Morsi käitumist ei ole nad siiski loobunud revolutsioon pakub meile üleminekut. president Morsi on pannud oma rahvusvaheliste partnerite kannatuse proovile ja veelgi enam oma kodanike kannatuse proovile Egiptuses ei ole tõelisi võite võitle, võitjaid. paljud poliitikud äh, võitlesid vabaduse nimel, samas aga miljonid Egiptuses, kes on iga nädal käinud tänavatel juba kaks pool aastat selleks, et äh, paremat elu saavutada. Morsi huvi on äh, seotud sektoriaalse moslemi ehm, vennaskonnaga, mitte kõikide egiptlastega. tema juhtimisel on naiste ja vähemuste olukord, eriti alla surutud krist-, kopti kristlaste olukord halvenenud, ebaõiglus on suurenenud, kodanikuõiguste olukord on halvenenud ja president on oma, ühepoolselt üritanud enda kätte koondada kõik võimu ja läinud kaugemale, kui Mubarak julges kunagi minna. egiptlased soovisid Äh, midagi muud ja Euroopa Liit ei tohi sellega äh, leppida. ilma sõjaväe diktaatorluseta äh, ja arvestades neid proteste, mis aset leiavad, eriti eelmisel ööl toimunud kokkupõrkeid, mille käigus kuusteist sai surma ja kakssada vigastada, on selge, et Morsi peab lahkuma, sest Egiptus on ära teeninud paremat, aitäh! E, e aitäh! ja nüüd äh, saab kuue fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks sõna härra Willie Maier. aitäh, härra juhataja, järgnevad äh, tunnid on kindlasti otsustavad ja ma arvan, et me peame selge sõnumi välja saatma e, Egiptuse rahvale mm, miljonid on tänavatel, armee on tankidega tänaval ja isegi Ringhäälingumaja on juba äh, hõivatud. oluline on, et äh, sõjavägi oleks rahvaga, keegi ei tohi olla rahvast kõrgemal, armee peab tagama selle, et äh, ta, et äh, rahva nõudmised äh, täidetakse, on korjatud juba kakskümmend kaks miljonit selleks, et äh, viia läbi äh, ennetähtaegsed valimised. Tahriri revolutsioon ja ka uus revolutsioon on revolutsioonid, mis on universaalsed, millega esitatakse universaalseid nõudmisi tegemist ei ole mingite religioossete nõudmiste või separatistlike nõudmitega, nõudmistega ning neid äh, revolutsioone on äh, juhtinud moslemi vennaskond, aga Euroopa Liit ja USA on äh, eksinud ja äh, jäi mulje, et asi läheb teis, teises suunas, aga praegu on oluline see, et meil oleks äh, põhiseaduslik protsess ja et meil oleks laid siis ilmalik riik. aitäh ja nüüd saab EFT fraktsiooni nimel sõna kolleeg Pelder. aitäh, härra juhataja, kui ma täna hommikul pidasin telefonivestlust äh, oma teabeallikaga, siis ta ütles, et äh, tuleb äh, kõigepealt vaadata, kui palju inimesi täna ka öösel Kairos hukkus. ja nüüd tund aega tagasi ma pidasin temaga uue telefonivestluse ja veel rääkisin ka ühe teise inimesega, kes on väga mures sellepärast, et praegu ei saa üldse tegemist olla avaliku korraga, et politsei ei suuda seda tagada, selles ma mõistan, aga et äh, ka äh, sõjaväe esindajaid ei ole näha ja see tekitab tõesti väga suurt muret. kui ma näen, äh, kui keerukas see olukord on, siis tekib küsimus, et kriitika president Mursi aadressil on õigustatud, aga tekib küsimus, et kas ta ikka on valmis ametist lahtuma ja kas ei teki küsimus, et kas rahvas on võimeline mingeid muutusi eh, läbi viima, sest Egiptuse opositsioon on ju ka lõhestunud, neil ei ole mingit programmi, nii palju kui mina tean, mis eh, võimaldaks parandada majanduslikku olukorda. kui ma vaatan viimaseid arvamuste uuringute tulemusi, siis eh, palju et salafistide vastased parteid äh, on tugevnenud, meie viimane lootus on see, et meil õnnestub vältida täielikku kaost ja verist vennatapusõda, kui ma vaatan aga viimaseid arenguid Egiptuses, ma ei ole kindel, et meil õnnestub seda tagada. aitäh ja nüüd sõltumatute saadikute nimel saab üheks minutiks sõna härra Obermeier aitäh, härra juhataja, Lady Ashton järgib, jälgib olukorda väga tähelepanelikult, see kõik on väga tore, mida teeb Obama ja, ja aga mida on sellest kasu demokraatidel, äh, demonstrantidel, neil ei ole mingit kasu sellest. ja just nimelt see valitsus, mis viimastel aastatel on Euroopa Liidult saanud rohkem kui miljard eurot selleks, et parandada demokraatiat ja inimõiguste olukorda, võitleb nende vastu, see on ju vägagi täielik äh, ja nüüd äh, lubatakse neile täiendavat viit miljardit kuuskümmend protsenti sellest rahast äh, kaob lihtsalt äh, kuskile ära, Kairos ei ole ilmselt mingit huvi äh, selle vastu, et Euroopa Liidu nõudmisi ellu viia. Nad ei soovi, et neile midagi ette kirjutataks, aga raha tahavad nad ikkagi. vaja on, et vahendite andmine seotaks selgete tingimustega ja kui nendega ei lepita, siis ei ole neil mingit õigust ka raha saada. Eh, aitäh härra Obermeierile ja nüüd saab sõna härra Lesik-, äh, Leskevitšus, et reageerida sõnavõttudele. härra minister, teil on sõna uh,. <clears throat> suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tervitan seda arutelu, mis meil toimus eriti arvestades seda keerulist ja tõsist hetke, kui Egiptus seisab tõsise väljakutse ees, tulevased päevad saavad olema otsustavad. nagu ma enne ütlesin, siis me peame oma seisukohal e, tugi, tuginema oma väärtustel, tegemist ei ole mingisuguste tähtaegadega arvestamisega või e, osapoole valimisega ma sooviksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, härra Salafrancat, eh, proua de Kaiserit, proua Šaket, proua Brandnerit, härra Tänokit, härra Maierit, ja härra Obermeierit ma soovin neid tänada selle eest, et meie arvates ja arvestades meie analüüsi olukorra kohta Egiptuses, ei ole Euroopa Liidul muud võimalust, kui tegutseda Egiptusega arvestatava partnerina. lõppude lõpuks on egiptlased need, kes saavad määrata Egiptuse tuleviku ja tee üle valitud juhtide kohus on kuulata egiptlasi, olla avatud ja korraldada dialoogi kõikide osapooltega. Egiptuse suurim vastane on vastasseis ja polariseerumine. poliitilised jõud peavad tagama selle, et Egiptuse kodanike nõudmised saaksid dialoogi ja kompromissi osaliseks siinkohal peab rõhutama seda vajadust eh, pöörduda tagasi demokraatia teele läbi kaasava dialoogi ja õiglaste valimiste korraldamise. kõik jõupingatused peab kasutusele võtma selleks, et kaasata kõik poliitilised jõud sellele teele ja vältida vägivalda meie omalt poolt jätkame ja välispoliitika kõrge esindaja jätkab tegutsemist igal tasandil selleks, et selgelt välja öelda, Egiptuse kodanike häält peab kuulama ja rahumeelne üleminek peab jätkuma, aitäh! suur tänu, lugupeetud minister! me oleme selle arutelu lõpetanud, meil on kuus resolutsiooni ettepanekut äh, Rahvaparteilt, kuuelt, sotsiaaldemokraatidelt, ECR-ilt, rohelistelt äh, ja liberaalidelt. hääletamine nende resolutsioonide üle leiab aset homme kell kaksteist.